Äh, ning komisjoni asepresidendi avaldust Kolumbia rahuprotsessi kohta ja sõna on proua Mogherinil. palun äh,, proua asepresident uh,. tänan. praegu on Kolumbia jaoks väga otsustav hetk ja äh, võttes arvesse keerulisi olukordi paljudes maailma paikades, siis see on koht, kus meil on lootust, et asjad äh, muutuvad. ja äh, äh, väga hea on pidada seda arutelu praegu Kolumbia rahuprotsessi üle, kuna sel aastal on oodata häid uudiseid pärast üle viiekümne, viiskümmend aastat kehtinud konflikti Äh, üle kahesaja tuhande inimese on hukkunud selles konfliktis, kuus miljonit on oma äh, kodudest välja rännanud ja äh, tõenäoliselt ei plaksutata praegu Kolumbia jaoks, ehkki tasuks seda teha. ja esimesed läbirääkimised algasid kolmkümmend aastat tagasi ja nüüd alles Havannas toimus läbimurre ja see võimalus ähm, rahu jalule seadmiseks ja head, heade uudiste saamiseks, tõesti, seekord see nõnda on ja nüüd ei tohi seda võimalust käest lasta. ma äh, jälgisin ähm, Kolumbia äh, arenguid ka enne oma praegust äh, ametikohta ja kui ma alustasin oma tööd Euroopa Liidu institutsioonides, siis toetasin Euroopa Liidu poolt president Santose äh, jõulisi äh, ettevõtmisi selles suunas ja meil on ka Kolumbiaga olnud äh, sõlmitud viisakokkulepe ja meie koostöö Bogotaga on olnud järjest tihedam. ja see Iman Gilmore äh, esindaja on äh, näidanud üles ka äh, otsustavad, otsustavaid samme ja ka härra Santos on, president on olnud äärmiselt aktiivne, oleme saanud kasutada härra Kilmari laialdast kogemust ja juba esimeste tegevuskuude jooksul on ta saanud palju toetust äh, kontaktidelt, äh, erinevatelt äh, osapooltelt ja ka praegu on ta Bogotas ja jaanuaris kavatseb ta ka kohtuda väliskomisjoni liikmetega, et selgitada rahuprotsessi väljakutseid ja arutada ka seda, kuidas Euroopa Liit saaks äh, sellele protsessile oma toetust anda. meil, äh, kuidas see siis on, äh, kuidas see asi on edenenud? detsembris saavutati esimene kokkuvõte ohvrite ja lepituse teemal ja teatavasti on äh, lepitus ainus, ainus võimalus tegelikult, et rahuprotsess oleks jätkusuutlik. ja seda tunnustatakse erinevate leeride poolt see tagaks siis selle, et kuritegusid enam toime ei panda ja see võimaldab tulevikku vaadata ja äh, nüüd äh, tuleb ka äh, aru anda ja anda sõna nendele, kes, kellest on saanud aegade jooksul ohvrid. ja sellega käib kaasas ka kahjude hüvitamine ohvritele, see on tõenäoliselt esimene kord, kus rahulepingus tegelikult antakse ohvrite hüvitamisele niivõrd keskne roll ja ainult poliitika ja valimiste kaudu saab äh, äh, tulemusteni jõuda. ja kõik teavad, ka kolumblased äh, teavad, et nõnda ainult on rahu võimalik ja seega tuleb leida siin sobiv tasakaal. ja inimõiguste kaitse on absoluutne prioriteet ja tihtipeale just inimesed, kes selle eest võitlevad, äh, äh, on äh, keerulises olukorras ja Kolumbia on siiski viimastel aastatel teinud suuri edusamme, julgeolekuolukord on küll paljudes piirkondades veel ebakindel. loomulikult Havana äh, läbirääkimised ei ole veel läbi, me räägime käimasolevast menetlusest. palju teemasid tuleb veel lahendada, nagu näiteks äh, lõplik vaherahu, demobilisatsioon ja endiste võitlejate äh, ühiskonda lõimimine, ka nende julgeoleku tagamine ja kuidas seda kokkulepet äh, konkreetselt ellu viia, kuid ma usun, et nende läbirääkimistega suudetakse lõpule jõua ja seda päris kiiresti, äh, arvestades president Santose äh, võetud kohustust. ja kui see nõnda on, loodetavasti, siis me mõtleme ka sellele, mis edasi saab. kuidas toetada seda rahu, mida nüüd loodetavasti on võimalik üles ehitada. rahukokkulepe on muidugi kõige keerukam osa, kuid äh, pärast seda peab äh, võidule pääsema äh, uus suhtumine ja pärast kokkuleppe allakirjutamist, ratifitseerimist peab, peab inimeste meelsus muutuma ja seega on just palju tähelepanu nüüd pööratud äh, edasisele kokkuleppe rakendamisele. Euroopa Liidu äh, äh, pingutused ei rauge, vaid vastupidi, just süvenevad pärast kokkuleppe alla kirjutamist. me julgustame põhjalike muutuste läbiviimist Kolumbias just need reformid äh, saavad luua jätkusuutliku püsiva rahu. ja me oleme toetanud äh, Kolumbiat ammu, me toetame neid praegu ja siis, kui rahulepingule alla kirjutatakse ja ka hiljem, äh, kui seda lepingut äh, äh, rakendatakse. me oleme asutanud usaldusfondi ja sellele on ka juba toetust tulnud. meil on tihedad kontakte asjast huvitatud liikmesriikides, liikmesriikidega ja tundub, et huvi on küllaltki elav ja see täiendab siis Kolumbia loomulikult äh, enda poolt antavaid, äh, äh, antavat rahalist panust ja ka teiste annetajate panust ja pidev poliitiline toetus, mida on tarvis ja ka konkreetsed vahendid, et eesmärgid ellu viiakse lähikümnenditel me töötame tihedalt koos oma rahvusvaheliste partneritega ja pakume finantsabi ja anname seega oma panuse äh, Kolumbia rahuprotsessi ja need päevad äh, on praegu väga olulised äh, Lõuna-Ameerika jaoks see on lepituse aeg ja seda kõike tuleks julgustada ja toetada. ja kui positiivsed muutused on tulnud, siis on ka meil oma huvi mängus, seda me teeme ka Kolumbias, ka mujal ja ma loodan ka siin teie täielikule toetusele kui me püüame konflikte lahendada, siis me ei äh, tohiks äh, ka loobuda äh, oma jõupingutustest mujal, kus on neid veel tarvis. isegi konfliktide lahendus tundub olevat kaugus, kaugel, siis tuleks, on siiski meie huvides Euroopa Liidus toetada ja lihtsustada äh, rahuni jõudmist, nagu ma ütlesin, seda nii poliitilise kui ka rahalise toetuse kaudu, tänan. suur tänu, proua asepresident. nüüd kuulame sõnavõtte erinevate fraktsioonide nimel ja Rahvapartei nimel härra De Grandes Pascual poolteist minutit suur tänu, härra president, suur tänu, proua komisjoni asepresident, välispoliitika kõrge esindaja. see, mis te just ütlesite, proua Mogherini, ma ei hakka kordama seda, te väga õigesti ütlesite, täna on tegemist meil ajaloolise päevaga. kõigepealt tahaksin ma öelda ja öelda seda ka pidulikkusega, et Kolumbia ja teie tegevus Kolumbia suhtes on väärt toetust, tegemist on ajaloolise päevaga ja pretsedendiga. me üritame kaasa aidata rahuprotsessile enne Santos de Betancuri Urumio on teinud tõesti suuri jõupingutusi, et kehtestada rahu. aga president Santosel saab Kolumbia ajaloos olema eriline koht ja seda just tänu sellele rahulepingule. ja parlament, väga pluralistlik parlament võttis vastu resolutsiooni, mida toetasid seitse fraktsiooni ja mille poolt on parlamendi enamus. ma arvan, et Kolumbia on palju kannatanud ja nüüd on meil vaja tõesti vahendeid selleks, et aidata kaasa sellele rahuprotsessile muidugi karistamatust ei saa olla, sellel ajaloolisel hetkel on vaja eelkõige õiglust ja me kõik oleme valmis aitamaks kaasa rahuprotsessile Kolumbias. suur tänu, ma paluksin, et te kõik jääksite teile ette nähtud aja piiresse. härra Jerugi Atondo, kaks minut, kaks ja pool minutit suur tänu, härra president, suur tänu, proua Mogherini, suur tänu selle eest, et te täna siin olete ja ka suur tänu teie sõnavõtu eest. kõigepealt tahaksin teile öelda, et nii nagu me kõik seda teame juba pikka aega, et teame seda, et lõpetada sõda on tunduvalt keerulisem, kui seda alustada. inimkonna ajalugu on meile seda näidanud, et rääkida läbi terroristliku rühmitusega on tunduvalt keerulisem kui äh, võidelda mässulistega kaks äh, Kolumbia äh, võitu on ajaloolised selle maa ajaloo seisukohast. et kõigepealt suudetakse lõpetada vaenutegevus, mis on kestnud rohkem kui viiskümmend aastat ja seda mitte ainult Kolumbias, vaid väga mitmetes Ladina-Ameerika riikides, kes juba väga mitmeid aastaid on olnud tunnistajaks sellele, kuidas poliitilised parteid on õigustanud vägivalda aga nüüd oleme me lõpuks jõudnud selle ajastu traagilise ajastu lõppu ja nüüd lõpuks lõpevad need ajaloolised eksimused ja mitte mingit õigustust ei ole ei vägivallal ega tapmisel. ja muidugi Euroopa Liit peab äh, kaasas käima selle otsusega, mis on vastu võetud ja nii, nagu siin on öeldud, et tegemist on väga tähtsa otsusega ja ta on tõesti väga õigel ajal sündinud, sellepärast et paari kuu pärast sõlmitakse lõplik rahuleping ja me oleme rääkinud mitmeid kordi juba kõigest sellest, mis Kolumbias on aset leidnud. Euroopa Parlamendi erinevad fraktsioonid on võidelnud selle nimel, et Kolumbias saab, saabuks rahu ja me oleme üksmeelselt otsustanud äh, kaasa aidata rahuprotsessil. me teame, et väga mitmed inimesed on selle vastu, aga tegemist siiski on rahuga. ja ma arvan, et ei ole asjatu siin meelde tuletada, et nagu Kandi ütles, rahu on meie tee tulevikku. ja rahulepingu sõlmimise raames aset leidnud kohtumised ja see, mis on ära tehtud, on väärt seda, et me toetaksime seda ja me toetame igati härra Kilmori fondi. härra Demesmaaker, üks minut ETSER-i nimel. Mogen we eh, nog optimistisch? suur tänu ja ma arvan, et nüüd, kallid kolleegid, saame me optimistlikult tulevikku vaadata. väga erinevad kriisid maailmas on pannud meid kahtlema selles, aga Kolumbias rahuprotsess ei, annab meile lootust, et see konflikt lõpuks lõpeb ja et lõpuks saabub rahu sellesse piirkonda. ja ülemineku öö, äh, kokkulepped, ilmselt äh, lõppdokument pannakse paika märtsi lõpus. ja väga tähtis on kõik see, mis puudutab ka õigusemõistmist, mis puudutab amnestiat, mis puudutab ohvreid, rahuprotsess ei tohi peo-, peatuda, vägivallateod mõlemalt poolt peavad lõppema ja paramilitaarsed jõud peavad nõustuma integratsiooniprogrammiga äh, ja mõningad veel praegusel ajal võitlevad FARC-i ja öö, äh, valitsusjõudude vastu, aga Kolumbia ühiskond peab ka panustama rahuprotsessi. suur tänu, proua Bilbao Pärandika, poolteist minutit Alde nimel. suur tänu, härra president selgitamaks seda, miks see resolutsioon kujunes õnnestumiseks, tahaksin ma teile öelda seda, et õiglus ja ohvrite kaitse ja kompensatsioon ohvritele tagavad selle, et me ei lange tagasi sõjaseisukorda. ja Kolumbia ühiskond teab väga hästi seda, millist hinda nad on sõjategevuse eest maksnud ja äh, Kolumbia valitsus on pragmaatilisust üles leidnud, näidanud ja leidnud lahendusi ja kuidas aidata neid nende jõupingutustes. Äh, proua Mogherini väga hästi ütles kõik, äh, selgitas kõike seda ja ma tahaksin igati avaldada toetust tema jõupingutustele ja kõigele sellele, mis meie välisteenistus on teinud ja ma loodan, et meie resolutsioon liigub samas suunas ja kajastab seda toetust, mida Euroopa Parlament soovib avaldada Kolumbiale ja me peame järgima neid otsuseid ja seda, mis on saavutatud ja väga tähtis on see, et lõpeks vägivallateod ja väga tähtis on see ka, et me viitame rahvusvahelisele õigusele. ei tohi olla mitte mingisugust karistamatust nende suhtes, kes on ebainimlike tegudega hakkama saanud ja äh, meie oleme sotsiaalmajandusliku arenguprotsessi poolt ja väga tähtis on see, et et sotsiaalne õiglus valitseks ja saabuks leppimise aega ja kolumblased ei tohi saada topeltohvriteks, sest kui teie riik on isoleeritud, kui boikoteeritakse riiki, siis tegelikult on see topeltkaristus nendele inimestele. ja lõppkokkuvõtteks Kolumbia on praegu muutumas ja muutumas tõesti erinevate võimaluste riigi. härra Kuzuber, mui poolteist minutit. suur tänu, härra president. kuue fraktsioon soovib samamoodi olla vajalik öö, aidata kaasa selle rahuprotsessi lõpule jõudmise. kaks, üle kahesaja tuhande surnu, kuus miljon, viis miljonit inimest, kes on oma kodudest lahkunud äh,, ametiühingu tegelased, kes on tapetud äh,, inimesed, kes on surma leidnud kaevandustes. see äh, konflikt äh, konflikti osas on nüüd jõudnud kokkuleppele lahendamaks probleeme, mis puudutavad narkokaubandust, äh, relvastatud äh, kokkupõrkeid, nii et me peame tuginema reaalsele olukorrale, õiglusele ja me ei tohi korrata neid vigu, mis me oleme vana äh,, varasemalt teinud. tuleb demilitariseerida paramilitaarsed rühmad ja me peame tagama õiguse eh, kinnisvarale, väga tähtis on see, et Kolumbia valitsus suudaks kaitsta oma rahvast ja et ametiühingud suudaksid esindada oma töötajaid, tagada inimõiguste järg, järgimise. ÜRO e, inimõiguste esindaja samuti peab kaasa aitama sellele, kuidas rahvusvaheliselt kontrollida olukorda. Äh, roheliste nimel härra Kuuso Perui. suur tänu, härra president, ja suur tänu, proua Mogherini, et olete täna meie hulgas siin ja parlament kuulab teid alati ja meil on väga hea meel teid kuulata. ja meil on väga hea meel ka selle konsensuse üle, milleni me oleme jõudnud. kõik need kes on kaasa aidanud sellele rahuprotsessile, on väärt meiepoolseid kiidusõnu. Euroopa Liit peab näitama maailmale, et me oleme suutelised äh, kaubanduslepinguid sõlmima, aga samas, et me oleme suutelised aitama ka sadu tuhandeid inimesi, kellel seda abi vaja on nii nagu punktis kaheksa on siin öeldud, me peame looma fondi selleks, et toetada konflikti ohvreid. ja ma tahaksin tähelepanu juhtida ka paramilitaarsetele rühmitustele, kes on praegu, sõltuvad kuritegelikest rühmistustest ja ka FARC vastutab praeguse olukorra eest just narkokaubanduse osas. nii et meil on vaja üldist rahulepingut Kolumbias. me ei saa lubada endale seda, et me muudaksime kuidagi suunda, me ei, aga me toetame igati teiepoolseid jõupingutusi selleks, et see rahuprotsess jõuaks lõpptulemuseni. suur tänu, härra Corrao! Grazie Presidente, buon pomeriggio all'alto rappresentante. Bene, non possiamo che, che essere d'accordo. EFT nimel. E, tere õhtust, proua kõrge esindaja me suhtume väga positiivselt sellesse resolutsiooni, nii nagu te ütlesite, tegemist on väga tähtsa ajaloolise hetkega Eh, tegemist on hetkega, mis tähendab uue ajastu algust Kolumbia, Kolumbia jaoks ja me peame suurima tähelepanuga jälgima kõike seda, mis selles riigis eh, to-, toimub. et ma taha, ma tõesti sooviksin seda, et see rahuleping oleks hea leping, aga väga palju on sellist, mida ei ole selles lepingus arvesse võetud. näiteks, kust võetakse raha selleks, et maksta kompensatsiooni ohvritele äh, ja siin on veel teisigi küsimusi, mis vastust ei ole leidnud. ja Euroopa Parlamendina sooviksime me saata välja jõulise sõnumi, aga ma arvan, et siin on siiski ka tulevikku silmas pidades problemaatilisi küsimusi. me tervitame suure, tõesti rõõmuga seda uue lehekülje keeramist Kolumbia ajaloo. härra Milan Moon, palun suur tänu. Kolumbia jaoks on tegemist tegemist ajaloolise etapiga tema ajaloos. alles hiljuti alustati uuesti rahulepingute, rahukõnelustega äh, Havannas ja mis peaksid lõpule jõudma kahekümne kolmandal märtsil. ja viiskümmend aastat on juba vaenutegevus kestnud selles riigis, mis on toonud kaasa väga palju ohvreid. Kolumbia ja Euroopa Liidu suhted on väga tähtsad ja nad on muutunud tihedamaks viimaste aastate jooksul ja proua Mogherini sõlt-, rõhutas seda, kuivõrd tähtis on see kokkulepe, mis on Kolumbiaga sõlmitud. Kolumbia kujutab endast väga tähtsat äh, majanduspartnerit Euroopa jaoks. Euroopa Liit on tähtsat rolli etendanud äh, selles osas, kuidas et kaotada viisanõue Kolumbia äh, kodanike jaoks. kümnenda detsembri kokkulepe näitab seda, et me soovime äh, toetada, julgustada Kolumbiat ja tema kodanikke. me soovime, et rahuprotsess jõuaks lõpule ja et Euroopa Liit ja tema liikmesriigid aitaksid kaasa ka fondi loomisele, mis peaks olema suureks abiks konflikti järgsel perioodil. tegemist on tõesti ajaloolise perioodiga Kolumbia jaoks. Kolumbia on üks äh, kõige tähtsamatest riikidest Ladina-Ameerikas ja president Sant Liidus lõpetab vaenutegevuse mitte ainult sise, siseriiklikus plaanis, vaid ka rahvusvahelises plaanis on sellel väga suur tähtsus. ja nüüd kolleeg Howitt ähm, president, äh, mul oli võimalus Havannas isiklikult jälgida neid ähm, äh, kõnelusi äh, ja äh, muuhulgas ka oma äh, kogemusi äh, Põhja-Iirimaa rahuprotsessist sinna panustada. ma loodan, et on võimalik saavutada rahu ja see saavutatakse. praegu jätkuvad kannatused, hiljuti tapeti neljateistaastane tüdruk, samuti tapeti aktivist ja on vaja endiselt väga palju asju ära teha, näiteks äh, vangide kohtlemine on oluline. ja, aga nüüd ma olen veendunud, et äh, rahuprotsess on pöördumatu, mõlemad äh, pooled peavad võtma vastutuse ja on võtnud vastutuse rahu saavutamise eest ja need, kes räägivad karistamatusest, ähm, neile tuleks öelda, et äh, sõjakuritegude eest äh, tuleb vastutust anda rahvusvahelises kriminaalkohtus, aga ähm, rahu saavutamiseks on olulised äh, muud asjad. ma toet-, ma palun, et Euroopa Liit toetaks täielikult rahuprotsessi. meie öö, me, me peame täielikult toetama mõlemat poolt ja kodanikuühiskonda, me peame rõhutama ka julgeolekugarantiisid, et demokraatlik opositsioon saaks tegutseda ilma tagakiusamiseta. ei tohi enam lubada midagi muud kui lihtsalt rahu ja õiglust. on tulnud aeg, et Kolumbiasse saabuks rahu. ja nüüd saab ühe, pooleteiseks minutiks sõna härra Stier de más de 50 años de un conflicto armado que ha desgarrado. pärast rohkem kui viiekümne aastast relvastatud konflikti Kolumbias, kus hukkusid rohkem kui kakskümmend, kakssada kakskümmend tuhat inimest, on see leping väga oluline. see peaks võimaldama kestva rahu saavutamist, see lepingul võiks olla ajalooline tähtsus, kui see ellu rakendataks ja seetõttu tahaksime me väljendada äh, õnnesoove selle kokkuleppele jõudmise üle äh, detsembris, aga me sooviks väljendada ka soovi, et tõepoolest kahekümne kolmandal märtsil jõutaks äh, tegeliku rahuni. endine Iiri minister Gilmore nimetati Äh, vahendajaks Kolumbia rahuprotsessis, tegemist oli õige valikuga. Euroopa Liit äh, peaks äh, oma pühendumust väljendama mm, Troihan fondiga, mis toimiks pärast rahu sõlmimist ja sellega tegeleb meie arenguvolinik Mimitsa, kes on pärit Horvaatiast. Horvaatias me teame väga hästi, milline on leppimisprotsess ja seda tausta omades äh, rõhutan veel kord, et Euroopa Liit peaks toetama Kolumbiat äh, rahuprotsessis, aitäh ja nüüd saab kaheks minutiks sõna härra Zorinio. lugupeetud proua Mogherini, tahaksin teid äh, tänada selle töö eest, mida te olete selles küsimuses teinud, me teame kõik, et selline rahuprotsess nagu see, mis praegu Kolumbias toimumas on, on väga habras äh, protsess ja meie kohustus on, et äh, tõesti kõik pingutaksid, et saavutataks stabiilne tulemus. oluline on viidata sellele, et selles rahuprotsessis on väga oluline komponent, keskendutakse ohvritele, nemad on keskmes, mitte konfliktipooled ja see on äh, täiesti uus lähenemine, seetõttu on vaja seda ka rõhutada. ja see leping ohvrite heaks, see kirjutati alla detsembris, see on selle rahuprotsessi põhisambaks ja oluline on jätkata selle, sellel teel vaja on ka näha, et äh, majanduslik äh, komponent ei ole ainus oluline asi, väga oluline on, et äh, on lepitud kokku, et tehakse koostööd, tehakse tööd rahu, demokraatia, inimõiguste austamise nimel ja rahvale jõukuse tagamiseks. resolutsioonis on kolm aspekti, mis on väga olulised. esiteks rõhutatakse seda, et vaja on püsivat rahu, et kaasatud oleks kodanikuühiskond, teiseks kaubandussuhted Euroopa Liidu ja Kolumbiaga, ka neid saaks kasutada mitte ainult kaubanduse edendamiseks, vaid ka rahu edendamiseks ja rahumeelse kooseksisteerimise edendamiseks, nii et seetõttu on väga oluline see kompromiss, milles mõlemad pooled osalevad ja ma loodan, et tulevikus on võimalik äh, rahumeelne aru, areng ja Kolumbia rahva ja äh, areng. Euroopa Liit saab teha paljutki, saab äh, jätkuvalt toetada seda protsessi, aitäh! palun vabandust, härra Zorinjo Teile soovitakse esitada sinise kaardi küsimust. seda soovib esitada härra Arnot, kas te olete nõus? jah, seega on sõna härra Arnotil. me elame maailmas, kus pidevalt me näeme äh, konflikte. Ähm, kas te olete nõus, et äh, sellised positiivsed sündmused nagu Kolumbias tihti, neid meie meediakanalites ei äh, kajastata piisavalt ja mm, kas seda tuleks ähm, rõhutada rohkem, mitte lihtsalt kajastada seda, mis, neid kohutavaid asju, mis pidevalt toimub? aitäh äh, selle küsimuse eest, tõepoolest iga päev me näeme ähm, saateid uutest konfliktidest äh, ja uudiseid uutest konfliktidest, kui mõni konflikt puhkeb või mingi probleem esile kerkib. aga nii eriti palju ei räägita sellest, kui äh, ähm, tehakse edusamm. härra Kelam, see äh, konflikt on kestnud äh, peaaegu pool sajandit, äh, peaaegu veerand äh, miljonit on hukkunud äh, ja detsembris siis sõlmiti Havannas kokkulepe ning ma olen täiesti nõus proua Mogheriniga, et see on tõesti verstapost ja me peame seda väärtustama. mis on julgustav, on see, et ju, et kokkuleppeid on sõlmitud juba sellistes olulistes küsimustes nagu maareform, FARC-i liikmete poliitiline kaasamine, ja nii edasi, aga pärast pikka vägivalla aega on väga oluline ja õiglane see, et äh, tähelepanu keskmes on ohvrid. ja nüüd on aga küsimuseks see, et kuidas äh, ravida neid haavu, kuidas äh, tagada leppimine, detsembri kokkuleppes on ette nähtud Äh, vahendeid selleks, et äh, tagada õigusemõistmine ja nii edasi, aga eelkõige on vaja saavutada toimiv, äh, kõigehõlmav kokkulepe märtsiks, selleks, et tagada vaherahu ja et FARC paneks relvad maha. FARC on üks viimastest kantsidest, kus kahekümnenda sajandi Äh, ideoloogiad on äh, võitlust jätkanud, ehkki nad on ebaõnnestunud. ja ehkki on sellised äh, julgustavad arengud, on väga oluline olnud ka paavst Franciscuse mõju, kes ütles, et meil ei ole õigust lubada läbikukkumisi, tehkem kõik selleks, et see nii ei läheks. aitäh ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna härra Dias de Meil. Muchas gracias primer lugar quiero felicitar. suur tänu. sooviksin tõesti õnnitleda äh, president Santost, kes on väga julgelt tegutsenud ja ka riske võtnud, tänu millele on nüüd olnud võimalus jõuda äh, rahulepingu sõlmimiseni ja see annab võimaluse äh, maareformiks, poliitiliseks koostööks tulevikus, kuid ohvrid, karistamatus ja inimeste ümberpaigutamine on veel suureks valupunktiks ja ma loodan, et kahekümne kolmandaks märtsiks tõepoolest jõutakse rahuleppeni ja et et kõik need lootused täituvad, mis on Kolumbiale pandud. Äh, härra Gilmour, kes on eri, äh, rahuprotsessi erisaadik ja kes tegeleb ka kaubandussuhete ja viisasuhetega, äh, väärib igati seda usaldust kuid Kolumbial endal on ka väga suur väljakutse ees ootamas, nimelt rahulepingu järgne aeg ja siinkohal on Euroopa Liidu abi tõesti esmatähtis. ja seega peab see usaldusfond tõesti võtma kohustuse ja me peame pidama ENL-i, need peavad ka ENL-i ja teiste eh, militaarsete rühmadega veel läbirääkimisi jätkama mis ohustab kolumbialaste rahulikku koos eksisteerimist. härra Peterle. rahu ähm, saavutamine äh, nüüd pärast aastaid äh, kestnud konflikti. loodetakse, et äh, nüüd jõutakse uue kvaliteedini ja et see tagab äh, arengu tulevikus. ma tänan äh, kõiki rahuprotsessis osalenud nende äh, jõupingutuste eest ja ka paavsti ja teisi, kes on aidanud kaasa rahumeelse poliitilise lahenduse äh, saavutamisele, ma arvan, et see aitab Kolumbia rahvast. härra Venta. aitäh. rahukohtu loomise äh, otsus milleni jõuti äh, Bogota äh, valitsuse ja FARC-i vahel, millega siis ka äh, ohvreid hüvitatakse, on nüüd saavutatud pärast viiskümmend aastat kestnud konflikti me saame ainult tervitada detsembris äh, Havannas äh, tehtud otsust. aastal kaks tuhat kuusteist äh, on võimalus jõuda lõpliku rahu kokkuleppeni ja me võime selle üle ainult rõõmu tunda. kui nüüd viimaks konflikt lõpeb, peame me toetama Kolumbiat, tema kõige vaesemaid piirkondi toetama ka äh, äh, avalikke asutusi seal, kus keskvalitsusel on vähe võimu. nüüd saab sõna härra Seinfeld kahe, üheks minutiks. tänan. Kolumbia on nukker näide niisugusest äh, riigist, kus äh, mõned inimesed arvavad, et nad saavad jõu ja vägivallaga oma tingimusi peale suruda. ligi veerand miljonit ohvrit, seitse miljonit muud ohvrit ja see on tõesti hoiatuseks paljudele riikidele, isegi siin Euroopas, parteidele ja isikutele, kes arvavad, et nad saavad reaalsust jõuga muuta, et te saate jõuga oma rahva vastu, oma riigi vastu astuda. me peaksime Äh, osutama nendele äh, riikidele kui äh, negatiivsetele eeskujudele, aga ka Kuuba näiteks on aidanud kaasa sellele, et me oleme nüüd tõesti väga lähedal rahu saavutamisele ja loodame, et see nõnda ka läheb. aitäh! nüüd läheme edasi vaba mikrofoni juurde, härra Ferja. Senhora alta representante, senhor president, caros kolleegas. E aitäh, head kolleegid, kaks tuhat kuusteist eh, võiks olla otsustav aasta Kolumbia jaoks, meil kirjutatakse alla rahulepingule, millega lõpeb arvukaid ohvreid kaasa toonud äh, konflikt. Euroopa Liit on alati toetanud lahu, rahuläbirääkimisi Kolumbias ja ka nüüd äh, praegusel ajal äh, toetab ta igati seda protsessi ja president Santos. loomulikult tuleb ka konflikti järgse ajaga tegeleda, tuleb arendada riigi majandust, tuleb võitlejad Mm, lasta siis poliitikasse ja seega tuleb ka viia läbi äh, rahvuslik lepitamine, et rahu oleks püsiv. lõpetuseks ütleksin, et ma soovin, et parlament äh, aitaks Kolumbial astuda demokraatia teele, näiteks erinevalt Venezuelast aitäh. see ei ole küll minu äh, fraktsiooni äh, arvamus, kuid me rõõmustame rahuprotsessi üle ja loodame, et äh, saavutatakse edusamme. meil on hea meel ka Kolumbia ühiskonna üle aga nüüd peab valitsus edasi liikuma ja äärmiselt oluline on ka, et Euroopa Liit pöörduks selle riigi valitsuse, aga ka piirkondade ähm, poole. küllaltki üllatav on see, et Hispaania valitsus, kes rahuprotsessi toetab, ei äh, soovi äh, Baskimaa konflikti lahendamist ja ma loodan, et ka teie toetate minu riiki. nüüd on sinise kaardi küsimus härra De Grandis Pascuali pealt, kas te olete sellele vastamisega nõus, palun? aitäh. kallis kolleeg Te me räägite siin demokraatlikust arutelust. ühelt poolt on äh, tegemist siin äh, riigipoolsete terroristliku tegevusega. Äh, ei julgeta seda siin küsida, kuid kõikide konfliktide lahendamine äh, toimub äh, läbirääkimiste teel ja kui teie toetate äh, rahuprotsessi Kolumbias, on see suurepärane, aga Euroopas, Iirimaal ka me toetasime rahuprotsessi, on ka olnud äh, muid juhtumeid ja Euroopa Liit peaks ka muid rahuprotsesse toetama, just nõnda on võimalik konflikte lahendada esiteks on äärmiselt oluline, et Euroopa Parlament toetab seda rahuprotsessi. see on tõesti suur samm edasi ja mul on väga hea meel selle üle, mida ütles kõrge esindaja selle protsessi toetamise kohta, aga nüüd ma ütleksin, et me ei tohiks jääda lihtsalt ootama, me peame asuma tegutsema, kuna tööd on väga palju on maareformi küsimus, on kodudest välja rännanud inimesed, siis toimunud mõrvad, naiste tapmised ja kõik see on äärmiselt oluline, ka paramilitaarsed rühmitused, kes tuleks laiali ajada ja rahu tagamiseks tuleb kõige sellega ka toime tulla. viimaks tuleb kaitsta inimõiguste eest võitlejaid, kes on juba aastaid kannatanud rünnakute all ja see peaks olema Euroopa Liidu ähm, põhi äh, tegevus. Euroopa Liit äh, toet-, peab toetama seda rahuprotsessi, et see jõuaks äh, soovitud lõpuni. härra Castaldo. aitäh, lõpuks on jõutud äh, välja ja nähakse tunneli lõpus valgust. konflikt algas teatavasti kuuekümnendatel aastatel ja äh, tõesti on imeväärne, et nüüd on äh, lahenduseni leitud, kuid mitmed probleemid veel jäävad, nagu näiteks äh, Äh, nende inimeste vabadust, vabaduste piiramine, kes äh, kuritegusid üles äh, tunnistavad, siis on narkokaubitsejad, poliitilises elus osalemine, ohvrite hüvitamine ja lisaks sellele veel nende sõjakurjategijate toetajad ja on ka oluline, et kõige raskemate kuritegude puhul ei rakendataks amnestiat narkokaubandus tuleb hävitada, võttes arvesse seda, et inimesed on pigem ohvrid ja mitte eh, niivõrd kaasosalised ja nüüd me peaksime tõesti saavutama niisuguse riigi, mis austaks kõiki kodanikke eh, õigusi ja vabadusi ja noortele kolumbialastele tuleb äh, pakkuda äh, uusi perspektiive, et nad unustaksid ära selle, mida tähendab sõna sõda. nüüd saab härra Marjas sõna. suur tänu, härra president. rahuprotsessi lõpus äh, Kolumbia valitsuse ja FARC-i vahel, rahuprotsess peaks lõpule jõudma märtsis viieteistkümnendal detsembril Eh, kirjutati alla kokkuleppele, mis puudutab ohvritele kompensatsiooni maksmist. ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, alustati sõjategevuse äh, lõpetamise protsessi. ja tegemist on konfliktiga, mis on kaasa toonud rohkem kui kakssada tuhat ohvrit ja sellel äh, konfliktil on oma mõju olnud poliitikale, ametiühingu liikumisele. on vaja ellu kutsuda meetmeid võitlemaks narkokaubanduse vastu ja edendamaks majandust. esmatähtis on see, et rahuprotsess jõuaks edukalt lõpule, et oleks võimalik alustada juurdlust seoses kadunud isikutega ja et saaks selgust selles osas, mis kodusõja ajal on aset leidnud. aga seda on võimalik teha ainult sel tingimusel, et paramilitaarsed rühmitused äh, saadetakse laiali. ja suur tänu, proua Mogherini, suur tänu kõige selle töö eest, mis te olete ära teinud nende, nendel aastakümnetel on olnud tõesti väga palju ohvreid ja tekkinud on teatud sotsiaalne ükskõiksus. on arvutatud, vaadatud, kes mille eest vastutab, aga kuidas on lood ohvritega? esmatähtis on see, et õiglus pääseks võidule just ohvrite osas ja ei tohi olla ka karistamatust. meie resolutsioonis me kutsume üles kutsuma kodanikuühiskonna läbirääkimiste laua juurde ja et mõeldaks ka karistamatuse peale. väga tähtis on see, et mis puudutab õigusemõistmist. ja õigusemõistmine on tähtis äh, nii Kolumbia jaoks kui ka teiste riikide jaoks. proua Mogherini, palun. Uh... suur tänu, proua president, äh, härra president. ja alustaks sellega, mida siin keegi ähm, ütles, et me ei ole veel jõudnud lahenduseni. väga julgustav ja ajalooline samm tehti detsembris, kui osa kõige raskematest läbirääkimise osadest väga keeruliselt, aga väga on siiski veel äh, lahendamata ja seetõttu juhatas sisse meie arutelu, ütlesin ma, et meie toetus ei keskendu mitte ainult jätkutööle ja lepingu rakendamisele, vaid järgnevatel nädalatel ja nädalatel ja kuudel üritame jälgida neid ja toetada neid läbirääkimisi, üritame toetada ka president Santose äh, liidri rolli ja nägemust, kes on tõesti väga julgeid ja muljetavaldavaid samme teinud ja me tahame toeta ka, toetada ka kogu seda riiki selles protsessis. Neid äh, piirkondi, ma väga olen nõus selle viitega äh, FARC-ile, me tõesti peame tagama selle, et meie toetus jõuaks kohale äh, ka nende inimestele, inimesteni, kes seal elavad ja kui tegemist on kodanikuühiskonna ja inimõiguste kaitsjatega, siis ma ütlesin ka oma sissejuhatavas sõnavõtus, et siin on oma roll Euroopa Liidul, me teame seda väga hästi ja me tahame julgustada ja toetada riiki kui tervikut, inimesi, kes seal elavad tervikuna ma arvan, et see, mida me tegime viisa äh, nõudest loobumiseks, oli väga oluline, see näitas mitte ainult Euroopa Liidu toetust protsessile ja selle protsessi rakendamisele, vaid see on osa suuremast, äh, laiemast pildist, et äh, Euroopa Liidul on Kolumbiaga suurepärased suhted ja et see on osa äh, Äh, veelgi laiemast pildist ehk Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika suhetest ja eelkõige meie suhetest mõningate Ladina-Ameerika riikidega, äh, kellega meie suhted on eelkõige viimasel aastal eriti positiivses suunas arenenud. president Santos äh, eelmisel aastal käis Brüsselis korduvalt, viimane kord oli ta Brüsselis Ähm, detsembris, kui me ühiselt äh, vaatasime seda viisanõudest loobumise lepingu allkirjastamist ja järgnevatel äh, kordadel alati, kui me kohtume, ükskõik kas tegemist on äh, Ameerika tippkohtumistega või muude üritustega, tahame kõigepealt kuulata teda, et mida me saaksime teha, et paremini toetada seda protsessi isegi kui tegemist oli äh, eriesindaja äh, nimetamisega, siis äh, selle aluseks oli äh, vestlus president Santosega, kes arvas, et see oleks väga hea samm ja me taha-, ja härra Kilmaril on kogemused ju Põhja-Iiri rahuprotsessiga ja väga oluline on ka töö jätku äh, pärast selle lepingu sõlmimist ja selle töö selle elluviimisega, mis on veelgi raskem võib-olla. ja mõned teist mainisid siin näidet, seda näitena sellena, milline saaks olla Euroopa Liidu roll maailmas. Äh, meie tegutsemine on väga väärtuslik äh, isegi kohtades, äh, mida võib näha mm, sellisena, et nad asuvad meist väga kaugel. meie kes-, keskendume eelkõige oma naabrusele nii äh, lõunas kui idas, ma ütleks ka põhjas ja läänes, sest see võib-olla äh, kõlab äh, kummalisena itaallanna suust, aga ma pean ütlema, et meie tegevus Arktikaga, Arktikas peab samuti olema väga tugev ja me peame tagama selle, et meie piirkond muutuks äh, turvalisemaks, äh, kui ta praegu on. aga meie tegevuse lisandväärtus on uskumatult kõrge ka väga paljudes teistes kohtades, Aasias, Ladina-Ameerikas, mitte tingimata igal pool, aga mingites kohtades, kus ajalugu, poliitika, vahel majandus, inimestevahelised äh, suhted, äh, kultuur ähm, on hoolitsenud selle eest, et seal on äh, meil sidemeid ja meie panus võib olla väga väärtuslik nii institutsioonidele kui inimestele ja see on üks nende sellistest juhtimistest, juhtumitest. see on Euroopa Liidu üleilmne roll. me tahame tugevdada rahu maailmas. ja tihti, kui me nii ütleme, siis äh, kõlab see veidi naiivselt, aga kokkuvõttes on see meie ülesanne ja me oleme sellest huvitatud, et me edendaks rahu maailmas Euroopa Liit äh, investeerib teatavasse, äh, uurib teatavaid mudeleid, kuidas äh, lõpetada konflikte. meie jaoks on palju ähm, parem investeerida konfliktide ennetusse, kui üritada leida lahendust juba puhkenud konfliktile, aga on euroopalik meet-, euroopalikke meetodeid, mis võimaldavad äh, leida lahendusi ja need on, tulenevad ka meie ajaloost, meil tuleb ju nüüd veel ka arutelu Süüria teemal ja pingete teemal Lähis-Idas, aga kokkuvõttes on tegemist ikka samasuguse äh, asjaga. Euroopa ajalugu koosneb ju konfliktidest, see on konfliktide ajalugu, me oleme neid konflikte levitanud üle kogu maailma, me oleme teisi tirinud oma konfliktidesse, oma sõdadesse, mis äh, lõpuks lõppesid siis, kui me avastasime piirkondliku koostöö ja leppimise Euroopas, mis olid väljapääsuks sellisest äh, ajast ja mis tõid meile sellise stabiilsuse ja jõukuse. nii et tegemist on sellise euroopaliku moodusega äh, konflikte lahendada, mis võib äh, tuua kaasa edulugusid kogu maailmas ja oluline on investeerida sellistesse posi-, edulugudesse ja kui need äh, tõesti õnnestuvad, siis on oluline äh, hoolitseda selle eest, et need jääksid kestma, et äh, see kõik toimiks, see ei ole kunagi iseenesestmõistetav. ja lõpetuseks ütleks, et ma tõesti väga hindan seda ühtsust, mida te näitasite üles selles arutelus ja selles, mida te näitate üles selles hääletuses mis tuleb ja ma olen täiesti kindel, et meie sõbrad Kolumbias märkavad seda ja väärtustavad seda, need on täpselt sellised äh, märgid, mis samuti omavad lisandväärtust ähm, sellises protsessis. Äh, need näitavad toetust, äh, mis on väga oluline sellises protsessis. keegi siin tsiteeris paavst Franciscust, mina tahaksin siin tsiteerida seda, et vabaduse öö võib pöörduda selliseks, et, et ähm, et me, me saaksime sellest välja. me peame tagama koostöö Kolumbia sõpradega, me teame, et edasine on raske, see ei ole iseenesestmõistetav, aga ma olen veendunud, et see on võimalik ja ma olen veendunud, et kahe tuhande kuueteistkümnes aasta võib olla see aasta, kus see konflikt lõpuks ometi lõpeb ja Kolumbiasse saabub rahu. aitäh! suur tänu, proua asepresident proua Mogherini, aga te jääte siia meiega ka järgmiseks aruteluks seitse resolutsiooni eelnõu on, see